ja, vielen herzlichen Dank. suur tänu eh, selle järjekordse teadaande eest ja mul on kahju, et see jällegi vajalikuks on osutunud, sest te teate, et meie hindame meie tööd väga kõrgelt ja ilma teieta meie töö siin teiega, meie töö siin ei oleks üldse võimalik ja väga-väga loodame, et väga kiiresti õnnestub äh, leida lahendus, mis on vastuvõetav äh, töötajatele. ja et me saame ka edaspidi teie asendamatut tööd kasutada. ja me teate ju, et meie ka üritame alati väga täpselt oma koosolekud lõpetada, mõnikord õnnestub see meil isegi varem ja üritame seda ka täna nii et tuleme nüüd teise päevakorrapunkti juurde. päevakord on teil olemas. kas teil on mingeid vastuväiteid, täiendusi, muudatusi? ei ole. ja sellega on päevakord meil heaks kiidetud. nüüd kolmas päevakorrapunkt, koosoleku protokollide heakskiitmine kuueteistkümnenda mai koosoleku protokolli leiate te oma dokumentide hulgast. ma ei näe, et kellelgi märkusi oleks ja ma teen ettepaneku, nagu ikka, et loeme protokolli heaks kiidetuks, kui mingeid vastuväiteid meie koosoleku ajal ei esitata sellele protokollile. ja nüüd neljas päevakorrapunkt, kõigepealt tõlge on meil järgmistesse keeltesse prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, portugali, tšehhi, eesti, ungari, pooli, sloveenia, bulgaaria ja rumeenia keelde. ja nagu ikka, meenutan teile, et veebis kantakse meie kohtumine üle. ja tuletan teile veel kord meelde, et kõrgetasemeline konverents leiab aset kahekümne kuuendal juunil teemal Euroopa kultuuripärand ja president Eh, Dajani koos meie komisjoniga korraldab selle, see on väga kõrgetasemeline ja käsitleb eh, kultuuripärandit. toimub kahekümne kuuendal juunil kella kahest kella seitsmeni siin Brüsselis Hemisaiklis ja president Juncker, kultuuriministrid, terve rida rahvusvahelisi kunstnikke, eh, UNESCO ja Euroopa Nõukogu kõrgetasemelisi esindajaid on kinnitanud, et tulevad kohale. programm eh, on teile eh, juba saadetud ja on ka link, mille kaudu te saate ennast veebis registreerida osavõtjaks. ja tahan veel öelda, et koordinaatorite kohtumisel informeerisin koordinaatoreid sellest, et pidades silmas viimaste nädalate ja kuude haaletsusväärset kohalolekut siin komisjonis, olen otsustanud rangem olla tulevikus ja ehm, piirduda meie töös nüüd ainult tavalise tööga ja kuulamised toimuvad meil ainult sel juhul, kui koordinaatorid kinnitavad mulle juba ette, et vähemasti piisaval arvul saadikuid kohale tuleb kuulamisele. ja tahan ka isiklikult eh, teada, kes tulevad, nimed teada, kes tulevad, nii et me saadame teate ka selle kohta eh, välja, eh, et teada saada, kes üheteistkümnenda juuli kuulamisele kohale tulevad ja kui kuulajate hulk ei ole piisav, siis ma kaldun eh, selle kuulamise tühistama, sest on piinlik, kui meil on külalised ja samas saadikuid on vähe, meid on kolmkümmend üks siin, aga ei saa nii, et iga kord kolmkümmend üks liiget ja asendusliiget ei saa kohale tulla, nii et ma otsustasin drastilisi meetmeid hakata kohaldama. ja veel tahan kõikidele raportööridele, kes on nimetatud viimastel nädalatel programmide kohta Need on need programmid, mis kuuluvad meie komisjoni pädevusse ja kui tegemist on ka arvamustega, palun alustage kiiresti tööga, mitte kõik pädevuskonfliktid ei ole veel küll lahendatud, aga ma tahan, et te juba praegu alustaksite eh, selle tööga et milliseid sõnumeid te tahaksite anda oma arvamustest teistele komisjonidele või milliseid sõnumeid me tahame omaenda raportites näha siin komisjonis. sellepärast ma palun, et te kõik kiiresti tööga peale hakkaksite, et ajakava ei kannataks. nii palju minu teadaannetest teile ja nüüd on mul hea meel täna tervitada siin eh, volinik Navratšitšit, kes räägib meile komisjoni tegemistest eh, kultuuri ja hariduse vallas ja eh, pidades silmas, kui rasked on praegu läbirääkimised tulevase MFF-i üle ja et ka Euroopa Parlamendi valimised on Äh, tulemas aasta pärast, nii et palun rääkige meile Euroopa haridusruumi loomisest kuni aastani kaks tuhat kakskümmend viis ning rääkige ka sellest, kuidas noore toetada, teil olete teinud väga äh, auahneid ettepanekuid, noorte strateegia ja kultuuri tegevuskava on teilt tulnud ja ka teie ettepanekuid järgmise MFF-i raames äh, toetame ja mis puudutab eelarvet Erasmus plussilis, siis on see kahekordistunud. ja ma ka Saksamaa Liitvabariigi esindustena ütlesin, et me ei ole veel kõigega päris rahul, sest äh, komisjoni president oma kõne, kõnes olukorrast riigis lubas üheksakordselt suurendada Erasmus plussi eelarvet, nüüd me räägime kahekordistamisest ja kui me võtame nüüd mm, inflatsiooni e, maha siit, siis e, kakskümmend kuus miljonit e, ei ole see, mida me soovinuks siin parlamendis ja mida me ka oma resolutsioonis ei nõudnud nii väikesena. aga igatahes tahame nüüd teiega arutelu pidada just horisontaalsete teemade üle, sest programm Kultuur ja Erasmus on midagi, millega me homme põhjalikult tegeleme, vastavad peadirektoraadid saadavad oma esindajad selleks kohale, nii et täna me tahaksime rääkida pigem teiega äh, sellistest läbivatest horisontaalsetest teemadest ja me oleme väga rahul, et komisjon on teinud ettepaneku Euroopa haridusruumi kohta ja äh, täna ühe liidumaa esindaja küsis, kas mul ei ole hirmu, et liikmesriigidelt äkki äh, võetakse äh, pädevused ära hariduse vallas tulevikus ma ütlesin, et eh, olgu rahulik ja oleme väga tänulikud komisjonile tehtud ettepanekute eest. mõtleme selle peale, kuidas seda üheskoos luua ja võib-olla siis eh, liikmesriigid eh, ka pühendavad ennast rohkem sellele teemale, aga kindlasti subsidiaarsuse põhimõttest peetakse kinni need asjad ei ole omavahel sugugi vastuolus ja e, siis võib-olla ka Saksamaa liidumaad ei hakka jällegi Isamaa käed eemale haridusest nagu tavaks, võib-olla õnnestub sammuke edasi astuda. ja suur-suur tänu teile, härra volinik, tehtud ettepanekute eest. ja annan teile nüüd sõna, et te saate tutvustada seda, mida te hariduse, kultuuri, noorsoo vallas kavandate <clears throat> lähiajal ja mis suunas teie mõtted liiguvad? Thank you very much, thank you, chair. suur tänu. esimees, komisjoni liikmed, eelmise aasta novembris, kui kohtusime, et läbi viia viimane struktureeritud dialoog, siis ma ütlesin, et Euroopa on valmis uuteks ambitsioonikateks eesmärkideks haridus- ja kultuuripoliitikas, et viia meie poliitika uuele tasemele. ja ma võin tõesti kinnitada, et haridus ja kultuur on poliitilise päevakorra tipus, need on prioriteedid. on konsensus, et nad mängivad olulist rolli sidusa ja õiglase ühiskonna loomisel nüüd on hoog käes ja me peame seda hoogu ära kasutama. eelmise aasta lõpus Euroopa Liidu juhid saatsid meile tugeva signaali ja andsid selge mandaadi, nad soovivad näha suuremat ambitsioonikust hariduse ja kultuuri vallas. meie ühised pingutused on panna need poliitikad Euroopa Liidu prioriteetide hulka, see on meil õnnestunud ja suur tänu teile toetuse eest. kuidas komisjon on seda mandaati täitnud? eelmise aasta novembris panime paika visiooni, mis puudutab eh, hariduse ja kultuuri vallas Euroopa identiteedi tugevdamist ja teie komisjon eh, avaldas sellele toetust. kuue kuu jooksul olen ma esitanud mitu Euroopa haridusruumi eh, nii-öelda müürikivi ja Euroopa haridusruumi peavad toetama kolm olulist elementi. esiteks, elukestev õpe ja hariduse laiaulatuslik kontseptsioon, mis põhineb kaasamisel ja nagu oli kirjas ka hariduse moderniseerimise resolutsioonis, haridus saab alguse juba varajases eas. teiseks on tarvis tugevat vundamenti. PISA näitas, et üks viiest viieteistkümneaastasest ei oska lugeda, kirjutada ega korralikult matemaatikat ja see toob kaasa tõsise sotsiaalse tõrjutuse ohu. noored, kellel puuduvad baasoskused, ei saa ka osaleda innovatsioonis, ettevõtluses ja tagada Euroopa konkurentsivõimet. me peame tagama, et noortel oleksid võtmepädevused tuleviku ülesehitamiseks, mitte et nad ei peaks püüdma äh, sellega sammu pidada. ja kõik see mõjutab ka noorte väärtusi ja suhtumist. ja kolmandaks äh, nurgakiviks on avatus. Äh, välismaale minek õppimiseks, koolituseks, vabatahtlikuna töötamiseks on muutunud reegliks ja see on võti tugeva Euroopa identiteedi loomisel. et need ambitsioonid muutuksid reaalsuseks, olen hakanud tegema konkreetseid ettepanekuid. üks, milles üle ma eriti uhkust tunnen, on soovitus liikmesriikidele ühiste väärtuste kokkuleppimiseks äh, hariduse ja õpetamise vallas. noored peavad õppima tundma üksteist ja see võimaldab meil omavahel lähedasemaks saada. ja me peame harima noori ka Euroopa Liidu teemadel, kui tahame võidelda populismi ja natsionalismiga haridusministrid on selle soovituse heaks kiitnud, see on üks verstaposte. Euroopa Liit ei ole kunagi varem selgelt välja öelnud, kui oluline on edendada ühiseid väärtusi, kokkukuuluvustunnet ja pakkuda õiglane võimalus kõikidele eurooplastele, olenemata nende sotsiaalsest taustast ja haridusvajadustest. mina soovin sellist haridusruumi, kus kõikidel on olemas oskused ja suhtumine, et oma potentsiaali kõige paremini ära kasutada. seetõttu sooviksingi täiendada võtmepädevusi, mis põhinevad baasoskustel, ettevõtlusoskustel ja ka teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika alastel oskustel. selle soovituse on ka liikmesriigid juba heaks kiitnud olen välja käinud ka digitaalse tegevuskava, sellel on kolm selget eesmärki, toetada digitehnoloogia kasutamist rohkem õppimises ja õpetamises, parandada asjakohaseid oskusi ja pädevusi ja kaasajastada haridust parema andmeanalüüsi ja tuleviku prognoosimise kaudu. näiteks oleme loonud uue Selfie Online vahendi, mis võimaldab õpilastel ja õpetajatel kõige paremini uut tehnoloogiat ära kasutada. Nende ettepanekute jätkuks eelmine kuu tulin välja teise paketiga ja see sisaldab kolm nõukogu soovitust. uus Euroopa Liidu noortestrateegia, uus kultuuritegevuskava ja kõikehaarav teatis tugevama Euroopa loomise kohta. varase lapsehoolduse ja hariduse teatis põhineb sellel, et varajane iga on väga oluline hariduse kujundamisel. kõikidel lastel peab olema juurdepääs haridusele juba varasest heast peale, sest see on võrdsuse garant. ja samuti olen teinud soovituse parandada keeleõpet. meie peamine eesmärk on, et kõik inimesed räägiksid vähemalt kahte keelt peale e-, emakeele pärast keskkooli lõpetamist keeled aitavad meil leida paremaid töökohti, avavad uksi ja aitavad üksteist paremini mõista. Need on ka võtmeks, et avastada Euroopa mitmekesisust. Need on olulised, võimaldamaks noortel eh, olla tõeliselt eh, mobiilsed ja kultuuriliselt teadlikud kodanikud. ja samas vaimus eh, käib automaatse vastastikuse tunnustamise soovitus Äh, et äh, noored saaksid vabalt haridusvaldkonnas liikuda. sama paketi osana oleme välja toonud edasised sammud, et äh, luua Euroopa ülikoolide ja üliõpilaste kaart. haridusvaldkond peab hõlmama tõeliselt euroopalikke ülikoole. meil on tarvis geograafiliselt tasakaalustatud tugevat haridusasutuste võrku, mis põhinevad teadusuuringutel, innovatsioonil ja teenusel, mida ühiskondale pakutakse. on oluline parandada ülikoolide pädevust ja muuta nad konkurentsivõimelisemaks, aga tuleb arvestada ka ülikoolide asukoha piirkondade sotsiaalmajanduslike olukordadega. siis Euroopa üliõpilaskaart, selle eesmärk on muuta lihtsamaks välismaal õppimine, vähendada äh, sellega seotud halduskoormust ja kulutusi. Need ettepanekud käivad käsikäes plaanidega parandada koostööd kultuurivallas ja tugevdada noorte osalust. Euroopa kultuuri tegevuskava osana tahame rakendada kultuuri eh, majanduskasvu, töökohtade loomise ja sotsiaalarengu ette ja kasutada kultuuri paremini ära välissuhtluses, selleks et luua tugevamaid sidemeid partneritega üle kogu maailma. Euroopa kultuuripärand võib olla katalüsaator nende plaanide elluviimisel. seni kaks tuhat viissada kuuskümmend üritust on korraldatud liikmesriikides ja seal on osalenud üks miljonit inimest ja palju on veel ees. aga selle aasta eesmärk ei ole tähistada vaid meie kultuurilist mitmekesisust ja pärandit, vaid me soovime paika panna eh, selle eh, vundamendi, et kultuur ka tulevikus eh, leiaks tunnustamist. ja ma kavatsen ka selle aasta lõpus välja tuua alla uute ettepanekutega, mis on sellega seotud. tahaksin tänada teie komisjoni ja parlamenti kõrgetasemelise Euroopa kultuuripärandi äh, ürituse korraldamise eest Hemisaiklis järgmine nädal. see on hea võimalus meile arutamaks, kuidas seda aastat kõige paremini ära kasutada. noorteni jõudmine Euroopa aasta kaudu on minu jaoks prioriteet. noored aitavad meil ehitada paremat tulevikuühiskonda, aga et nad saaksid täita seda rolli, peavad neil olema vajaduse, täidetud nende vajadused ja peavad olema pakutud neile võimalused enda realiseerimiseks. Euroopa Liidu uus noortestrateegia, mille mais välja pakkusin, peaks aitama meil just seda saavutada. tegemist on väga pakilise teemaga, arvestades ka Euroopa Parlamendi eelolevaid valimisi. et noored äh, oleksid kaasatud näiteks piiriülestesse üritustesse, mille eesmärk on edendada solidaarsust, näidata, mida tähendab olla eurooplane. on hea, et nõukogu leppis kokku Euroopa solidaarsuskorpuse õiguslikes alustes ähm, tahaksin tänada teid ja teie komisjoni esinaist panuse eest. meil õnnestus läbirääkimised äh, edukalt lõpule viia ja loodetavasti nõukogu kolmapäeval kiidab selle heaks. Äh, solidaarsus tegevusse pakub rohkem võimalusi ja rohkem rahastust kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend. ühiselt on võimalik ka muuta kõik need ambitsioonikad kavad reaalsuseks, aga selleks on tarvis ka piisavalt finantstoetust. Euroopa Komisjon on endast oleneva siin teinud. rahastamisperioodil aastani kaks tuhat kakskümmend oleme teinud ettepaneku rohkem kui kahekordistada Erasmust, et üle kolme korra rohkem inimesi saaks sellest kasu. samuti pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat kahekordistada Erasmuse eelarvet ja praeguses kontekstis meie ettepanekuid võib pidada suureks saavutuseks, arvestades, et paljude programmide puhul on läbi läinud hoopis kärped. evolutsioon on võtmesõna, mitte revolutsioon. me tahame, et tulevane Erasmuse programm oleks kaasavam, näiteks tõhusamalt kaasata äh, ebasoodsas olukorras olevaid rühmi ja pakkuda rohkem võimalusi õpilastele välismaal õppimiseks. me tahame, et uus programm oleks juurdepääsetavam äh, väiksematele organisatsioonidele ja ka väiksematele partnerlustele ja et oleks vähem halduskoormusega seotud nõudeid. me tahame pakkuda noortele Euroopa üliõpilastele rohkem võimalusi ka kõrghariduses ja luua võimalusi äh, kutsehariduse valdkonnas ka väljaspool Euroopat. samuti toetame liikuvust spordivaldkonnas ja soovime tugevdada programme, mis äh, tugevdavad äh, ausat sporti ja mm, soovime rohkem sünergiat Erasmuse ja teiste programmide vahel, näiteks Euroopa Sotsiaalfond pluss. mainiksin veel lühidalt ühte asja, mis mm, on ka teie jaoks oluline. Erasmus programmi veebileht on nüüd kättesaadav kõikides ametlikes keeltes. loova Euroopa puhul <clears throat> tuleks toetada kunstnike liikuvust, muusikasektorit, raamatuid, arhitektuuri, kultuuripärandit. meediavaldkonnas investeeritakse rohkem Euroopa eh, teoste levitamisse ja Euroopa filmide online andmebaas luuakse, et äh, parandada Euroopa teoste nähtavust ja kättesaadavust. Euroopa Solidaarsuskorpusega seoses meie kavad pärast aastat kaks tuhat kakskümmend arvestavad suuresti äh, praeguse ettepaneku läbirääkimiste tulemustega. tahaksin äh, hõlmata programmiga Euroopa Liidu abi vabatahtlike kava. solidaarsuskorpus ühendaks siis ühest kohast kõiki võimalusi, mida me noortele pakume solidaarsustegevuses osalemiseks nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. ja kokkuvõtteks, ma nõustun teiega, et tarvis on äh, selgeid, julgeid eesmärke ja eelarvet, mis nendele vastab. ma usun, et minu toodud ettepanekud äh, on selleks suurepärane algus aga meid ootab veel väga palju ees. me peame oma ideid edasi arendama näiteks Euroopa ülikoolide teemal. me peame tagama, et liikmesriikide võetud kohustused äh, muutuksid ka praktilisteks käegakatsutavateks tulemusteks. Euroopa haridusruum ei tohiks jääda vaid äh, kaugel asuvaks unistuseks, vaid saama reaalsuseks ja me peame ühiselt äh, seisma nende ettepanekute taga ka läbirääkimiste käigus ja ma usun ja tean, et võin te loota teie komisjoni täielikule toetusele, jään ootama huviga teie seisukohti ja kommentaare, aitäh! jaa, suur tänu, härra volinik Navratšitš. kõigepealt annan sõna koordinaatoritele, kõige rohkem kolm minutit igale ja meil käib äh, siin juba tavapärane ping-pong menetlus pärast seda. Äh, nii, avaldus, kõigepealt kuulasime ära teie sõnavõtu, siis küsimus, siis vastus ja pärast saavad ka teised sõna, aga nüüd kõigepealt härra Strojevski, kolm minutit kõige rohkem. E, suur tänu. jah, alustan headest uudistest. Erasmus pluss kõigepealt. meie jaoks on see kõige-kõige olulisem programm. väga prestiižikas, väga tähendusrikas ja ka rahalise toetuse koha pealt märkimisväärne. ma olen rõõmus selle üle, et me saame rääkida kahekordselt suuremast eelarvest. programm toimib suurepäraselt, veebileht on olemas ja kõikides keeltes külastatav. see kõik on ülioluline meie jaoks. mul on hea meel selle üle, et me ei räägi siin ainult tavapärastest teemadest, vaid ka uuendustest. meie jaoks on tähtis ka see, et ei oleks kohustusi, mis jäävad täitmata. et kultuuri vallas kõik kohustused saaksid sujuvalt täidetud aga seni on olukord olnud ebastabiilne, samas paranenud tunduvalt tänaseks. jah, meil on ka kontaktpunkt, kus äh, hilinenud maksete kohta saab kaebuse esitada. ja meil on Äh, väga palju samas rahuldamata taotlusi, kes tahaksid kaasa lüüa. üksteist kuni kuusteist protsenti on selliseid. jah, olukord äh, peaks paranema tulevikus, aga seni on äh, see olnud aeglane. suur tänu, härra volinik. Thank you very much uh,, thank you for your remarks uh,, indeed. suur tänu, aitäh teile teie märkuste eest. tõesti, äh, meie poliitilised eesmärgid järgmise finantsraamistiku ajal on tõesti teha äh, Erasmus pluss atraktiivsemaks ja ligipääsetavamaks. Äh, ta peaks olema sotsiaalselt atraktiivne, geograafiliselt kättesaadavam, nagu te teate, mõnedes riikides on Erasmus siiski ähm, programm, mis annab võimaluse pigem äh, keskklassile või kõrgematele äh, ühiskonnakihtidele, mitte kõigil ei ole võrdseid võimalusi, seega meie tahaksime nüüd siis midagi muuta ja arvasime, et on väga oluline Äh, kõikides äh, ametlikes keeltes ka Erasmuse kohta informatsiooni levitada. keele probleemid võivad äh, takistada informatsiooni kättesaamist ja nii edasi. edasi loov Euroopast. see on Horisont kaks kahe tuhande kahekümnega eh, üks selliseid programme, eh, millele esitatakse kõige rohkem taotlusi, kõige populaarsemad programmid. taotlusi esitatakse rohkem, kui vahendeid on. vähekese on küll eelarve kasvanud, aga tähtis on sellist äh, sisulist loova Euroopa programmi siiski kaitsta, me tahame muidugi kultuuriprogrammi veel eraldi äh, toetada. see ei ole sugugi isoleeritud programm, see on seotud teiste erinevate programmidega, näiteks emantsipeerumisprogramm, õiguste tagamise programm aga me tahaksime siiski iseseisvat rahastamist taotleda just kultuuriprogrammidele. nüüd Kultuurinõukogus kuulsin äsja, et kõige olulisem, oluline element äh, loovas Euroopas on äh, praegu äh, soodustada kunstnike liikuvust ja loodame, et Äh, eelarve mm, tulemused või er-, eelarve arutelude tulemused on teile tulevikus rahuldavamad kui praegu. Silvia Kosta. Äh, suur tänu, kõigepealt äh, on oluline anda poliitiline hinnang te tehtud tööle. Te olete jõudnud uude etappi, kus tähtis on konvergents, ühtlustamine, mobiilsus, tekiks selline eh, ühtne Euroopa ja sellised protsessid on eh, kiirenenud. parlament eh, on siin ka oma rolli mänginud ning tähtis on loovsektorit toetada, konkreetseid samme vast-, astuda, digi pädevusi toetada, TG Connectiga teha koostööd. aga tähtis on see, et meil oleksid konkreetsed kultuuripoliitika eesmärgid. Mm, programmid, millest me rääkisime, on vahendid, töövahendid, et pro-, programmi, poliitilist programmi ellu viia äh, aga need programmid võiksid vastavalt eesmärkidele olla palju sidusamad, äh, palju sujuvamalt seotud. Äh, alati nõutakse enamat, äh, aga just selline poliitika, millest me siin rääkisime, peaks olema teie tegevuse keskmes. parlament tahab teid toestada, nüüd on minu äh, küsimused. kõigepealt Erasmus plussi kohta, me teame muidugi teoorias, et see puudutab kahtekümmend kuute riiki aga me oleme kuulnud ka, et äh, on juba kokku pandud äh, uusi ümbrikke, näiteks Discovered EU ähm, soovitakse kaasata nii ülikooli kui kolledžite kui ka äh, keskkooliõpilasi. Ähm, nüüd te mainisite ka Erasmus Mundust, aga sellest ei ole palju räägitud. oleksime rohkem, oleksime hea meelega rohkem kuulnud ka e, Erasmus muutuse kohta. muidugi me tahame toetada Euroopa üliõpilasi, aga Erasmus äh, muutust, millal see siis äh, ellu rakendub? positiivne on minu meelest see, et äh, te olete kuulda võtnud meie raportööride, Euroopa Parlamendi soovitusi äh, kaitsta loovisikuid, kultuuripärandit, kamuoodi disaini, kõik see on väga ambitsioonikas, meie oleme muidugi huvitatud nendest küsimustest, aga ressursid ei ole sugugi vastavad, äh, vastavad meie eesmärkidele ja siis sellepärast ma küsingi, et miks te valisite nüüd äh, Ehm, sõna strand või liin, mitte allprogrammi erinevate teemade arendamiseks. ja eelarves, noh, mida me siis kuulsime? et antakse eh, maksimaalselt nii ja nii palju raha, aga see võib olla liiga vähe ikkagi ja räägime pigem protsentidest. ja mis need laed on siis? või, või vähemalt kui palju antakse. niimoodi tuleks rääkida. suur tänu. Silvia, hakkame sa, Pitse. suur tänu, volinik, palun. suur aitäh. ma olen täiesti teadlik oma kohustustest vastavalt aluslepingutele, ma tean, et ma ei tohi sekkuda liikmesriikide hariduspoliitikasse ja kultuuripoliitikasse, aga Äh, ma saan mitmesuguseid algatusi teha, äh, kasutusele võtta meetmeid, mis annavad Euroopa Liidu lisaväärtust. Äh, Euroopa lisaväärtust on võimalik kindlasti luua Erasmusega, midagi on võimalik ka kultuuris teha. mis see on, see Euroopa lisaväärtus? minu jaoks tähendab see seda väärtust mida eh, ei saa tekitada mingi ühe liikmesriigi jõupingutustega, vaid mille taga on siiski piiriülesed eh, ühised jõupingutused, kus liikmesriigid teevad koostööd ja Euroopa Liidu eh, institutsioonid ja liikmesriigid teevad koostööd. ja ka institutsioonid omavahel teevad koostööd ja sellepärast tulevikus Äh, võiks rääkida Euroopa Liidu hariduspoliitikast siiski tulevikus, säilitades liikmesriikide täieliku autonoomsuse, autonoomia ja sõltumatuse. Ähm, võimalus seada konkreetseid eesmärke äh, ja luua programme. nüüd ähm, Euroopa äh, haridusruumi mõte areneb, ka Euroopa ülikoolide projekt areneb ja ma olen väga optimistlik praegu. me suudame kindlasti äh, tekitada sünergia nendes valdkondades ja ka seoses rahastamisega. Erasmus on tõesti äh, järgmise äh, mitmeotse ähm, ra-, finantsraamistiku võitja, äh, aga ka loov Euroopa saab päris äh, kopsaka summa. Äh, muidugi saame me kõike paremini teha siis, kui me suudame kasutada sarnaseid algatusi, mida rahastatakse ähm, teistest programmidest, näiteks äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend toetab näiteks Euroopa ülikoolide algatust. Äh, seda äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend hakatakse nimetama Euroopa horisondiks tulevikus. siis on meil olemas Euroopa Sotsiaalfond, mis teatud äh, ettevõtlusskeeme võib toetada jällegi äh, loovtööstuses näiteks. kui ära kasutada kõikide erinevate programmide võimalusi, siis tekib sünergia ja on võimalik rohkem programme või projekte rahastada äh,. samuti tahaksin rääkida Euroopa Liidu üliõpilaskaardist, seda rahastatakse osaliselt siis Erasmuse äh, programmist, aga äh, Euroopa ühendamise rahastust ka see on jällegi mobiil, mobiilsusskeem ja me saame neid kahte programmi ühendada ja kahte programmi ühendada ja, ja muid projekte ka toetada. Frau Bild, bitte, drei minutit. proua Bild. Excusez-moi, je trouvais plus le bouton. vabandage, ma ei leidnud Äh, seda mikrofoni nupu. suur aitäh, härra volinik, teie selgituste eest. Te olete majanduskasvu, konkurentsi äh, voliniku äh, ütlustega kindlasti kursis. tähtis on luua to-, töötajate ja kodanike vaba liikumise ruum, aga jätkuvalt on igasuguseid takistusi just hariduse valdkonnas, seega soovitud Euroopa mobiilsus hariduses eh, on ette nähtud ju selleks, et eh, ette valmistada tulevasi töötajaid, kes töötavad väljaspool oma koduriiki me ei tea, eh, eh, kelle huvides see kõik toimib, kas, eh, kas hargmaiste ettevõtete huvides tahate te töötajaid ühest riigist teise saata, inimesed lähevad teise riiki, saavad vähem palka. enamus tegelikult, kes või kes kannatab, on Euroopa riikide ettevõtjad. me teame, et tuhandeid äh, töötajaid on äh, Euroopa Liidu liikmesriik, teistesse liikmesriikidesse läinud Prantsusmaalt. Euroopa äh, kujutage ette, et teie algatuse tõttu ei pea enam tööandja garanteerima oma, oma riigi noortele tööd. selle, milliseid tulemusi te tahate oma tööga saavutada? tahate ülikoolide haridustaset alandada, diplomeid antakse järjest rohkem välja, aga kvaliteetseid diplomeid jääb järjest vähemaks. mis selle tulemus on? Äh, väga hõre töö, tööturg, kus on igasuguseid diplomeid. nüüd Ehm, liiga palju tähelepanu äh, osutatakse nendele diplomitele, nendele paberitele, võrreldes äh, tõeliste oskustega ja pädevustega. kuidas saaks äh, ideaalset elukestvat õpet tagada, kui me oleme kuulnud, et tegemist on tegelikult äh, nõiaringiga, inimene jääbki haridusse ja, ja õppima ja ei leia töökohta me teame, et Erasmuse, äh, äh, Erasmusest saavad jällegi kõige jõukamad üliõpilased, kas on näiteks äh, Prantsusmaal on juba juura, juuras või juristidel nagu vaja kaks magistrikraadi, üks näiteks kusagil Anglo-Saksimaal, aga mitu tuhat eurot selleks kulub, suur tänu! volinik, palun! pessimistic. mina ei ole nii pessimistlik kui teie, austatud parlamendiliige. meie näeme, et ähm, noorte tööpuudus on hakanud vähenema ja seda just äh, tänu majanduskasvule, isegi lõunapoolsetes Euroopa Liidu riikides, aga võib-olla ka just selle tõttu, et äh, mõned haridussüsteemid on kasutusele võtnud palju äh, paremini toimiva mude-, äh, haridusmudeli. mõnedes liikmesriikides on haridusreformid läbi viidud ja andnud tulemusi ja see tähendab seda, et näiteks kutsehariduses on selline äh, topeltkoolitussüsteem loodud, õpetatakse nii teatud oskusi kui ka ettevõtlusoskusi ja see äh, võib anda väga häid tulemusi, võib äh, äh, tööhõive võimalusi või töö leidmise võimalusi suurendada noortele. nüüd inimeste ja noorte vaba liikumine üleüldse ongi Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid, Euroopa ühisturu aluspõhimõtteid. see muidugi võib teenida ka hargmaiste ettevõtete huve, aga eelkõige teenib see Euroopa kodanike huve, sest nad võivad leida paremaid töökohti. jah, tõesti, võib-olla mõnes teises riigis, kui neil on väga hea kvalifikatsioon, haridus selleks olemas. ja mina olen täiesti veendunud selles, et selline mitmekesisus äh, aitab täita lünki näiteks äh, neid lünki ja erinevusi, mis on Ida- ja Lääne-Euroopa vahel, Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel, need lüngad täidetakse just tänu inimeste vabale liikumisele. ja haridussüsteemi eesmärk on kodanike huve teenida, anda neile parim võimalik haridus äh, kõige kättesaadavamal moel, et nad saaksid siis abi äh, võideldes sotsiaalsete probleemidega, et äh, saada üle sotsiaalsetest äh, tõketest, et neil oleksid piisavalt, äh, piisavalt oskusi, et leida töö. ja ma loodan, et teie toetate meid meie töös, kus me tahame anda noortele parimaid võimalusi tulevikus. tänan. suur tänu ja nüüd teine voor mul on siin seitse sõnasoovi, maksimaalselt kahe minutiga piirduge. ja härra volinik, kui te vastate, siis võimalikult lühidalt, et me saaksime kõik. proua Libatška. ma tänan jah, kuulasin väga tähelepanelikult, mida härra volinik ütles. aga üks asi vali-, teeb mulle muret, see on midagi, mis jäi teil rääkimata, te ei rääkinud midagi õpetajatest, mitte kordagi ei nimetanud te õpetajaid. küsimus on, et kuidas siis Euroopa Õpetajate Akadeemiaga lood on, kuidas neid õpetajaid toetada ja teiseks eh, suhted Euroopa haridusruumi vahel, Euroopa teadusruumi vahel ja Euroopa akadeemilise ruumi vahel. suur tänu, lühidalt vastake palun lühidale täpsele küsimusele. Yes, it's my, it's my mistake, teachers uh.... ja minu viga, õpetajate seisund on väga oluline hariduspoliitika arengu seisukohast, seetõttu on raha eraldatud ka õpetajate koolituseks Erasmuses ja ka töötajate liikuvuseks ja kasutame ka e-twinningu ressursse ja projekte selleks, et tugevdada äh, õpetajakoolituse kvaliteeti ja töötajate liikuvust, aitäh! Äh, jah, seos Euroopa uurimisruumi ja uurimis- ja kõrgharidusruumide vahel? Well, the link is uh, is uh, is, is is obvious for me. I mean, if if you want. seos on minu jaoks ilmne, kui me soovime Euroopa ülikoole, siis on tarvis sellist nii-öelda äh, meeskonna loomise projekte õpetajakoolituses, töötajate liikuvuses ja ka Euroopa haridusruumis, kui me räägime sellest, kuidas õpetada Euroopa väärtusi või mm, levitada infot Euroopa integratsiooni kohta, me peame selleks ühendama erinevad kogukonnad Euroopa tasandil. Michaela Šojdrová. Eh, za udělení slova já bych navázala na paní, na otázku kolegyně Libač. Suur tänu. Ma tahaksin eh, proua Libatska küsimusele jät-, küsimusega jätkata ja teemaks Euroopa ülikoolid. härra volinik, te ütlesite juba paar sõna selle kohta ja minupoolne küsimus, et konkreetsed, millised ülikoolid võiksid kujuneda Euroopa ülikoolideks, sest tegelikult ülikooli loovad liikmesriigid, rahastavad liikmesriigid, akrediteerivad liikmesriigid ja milline ülikool siis peaks saama õiguse mm, pidada ennast Euroopa ülikooliks? mis seda õigustaks? ja teine küsimus see puudutab Euroopa Solidaarsuskorpust. suur tänu koostöö eest. jah, meil õnnestus konsensusele jõuda. E, ja kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend on rahva, siin parlamendis heakskiit olemas ja seda pikendatakse e, hiljem, aga hea on see, et Rasmus pluss on nüüd iseseisev e, ja see ja tegemist on solidaarsuskorpuse puhul sellise vabatahtliku auväärse tegevusega, aga samas eh, ei ole määratletud täpselt, et kui palju läheb koolitusele, milline osakaal rahastusest ja väljaõppele ja kas on kavas täpsustada? kui ei, siis äh, tahaks veel teada, milliseid äh, turvalisuse probleeme rahastatakse. Thank you very briefly um.... aitäh, väga lühidalt. minu jaoks Euroopa ülikoolide projektil on põhimõtteliselt kaks sammast, üks on kvaliteet, sest me ei tohi hävitada Euroopas kvaliteetset haridust Euroopa koostöö nimel, me peame säilitama kvaliteedikriteeriumi Euroopa kõrgharidussüsteemides ja teiseks sambaks on kaasa, kaasavus. see tähendab, et me ei saa rahastada ainult olemasolevat koostööd liikmesriikide vahel ja ülikoolide vahel. me oleme loonud kaks töörühma, üks põhineb liikmesriikide ametiasutuste vahel, ministeeriumid, äh, kes vastutavad kõrghariduse eest ja teiseks sidusrühmad ja nad äh, kirjutavad praegu oma raporteid, kvaliteedikriteeriumid ja geograafiline äh, kaasatus. me saame sügiseks valmis, sest esimesed pakkumiskutsed tulevad sügisel ja kaks tuhat üheksateist algab esimene Euroopa ülikoolide pilootfaas ja see tähendab umbes kolm kuni viis Euroopa ülikooli esimeses pilootfaasis, et nende kogemusest õppida ja järgmise MFF-i raames pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat Euroopa ülikoolide projektid on siis käigus ja toimivad. Need on põhikomponendid ja sügise alguses täpsemalt äh, näeme, millised on Euroopa Liidu koolide mm, peamised plokid ja elemendid. Euroopa korpus, ähm, me ei tee vahet erinevate tegevuste tüüpide vahel, et võimaldada paindlikkust. eesmärk on saavutada kolmsada viiskümmend tuhat noort ja see tõstab nii vabatahtlikku tegevust, suurendab töökohti kui ka tugevdab humanitaarabioperatsioone. iga-aastane osalus lepitakse kokku erinevate talituste vahel iga-aastaselt, põhinevalt aastakavadel. suur tänu. kui tohib, jätkuküsimus solidaarsuskorpuse kohta me võime lähtuda sellest, et ettepanek äh, aastani, aastaks kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend üks tugineb nendele kompromissidele, mis on praeguseks sisu osas, mitte rahaliselt, vaid sisult. ma pean meil siin silmas seda jaotumist, me oleme siin väga põhjalikult seda arutanud ja ma ei tahaks seda järgmisel aastal jälle alustada tähtis on, et ettepanek tõesti tugineks sellele, mida nõukogu ja parlament on otsustanud ja nii saab väga kiiresti edasi liikuda, võib-olla nii kiiresti, et kolmepoolsed lõpule viia veel enne valimisi Euroopa Parlamenti. Das betrachten wir als Zustimmung jah, me tõlgitame, tõlgendame seda nõusolekuga. aitäh, volinik, kõigepealt küsimus. kas komisjon kavatseb tõsta spordieelarvet Erasmus plussi programmis ja teiseks, nagu teate, kahe nädala pärast äh, korraldan makrokonventsiooni paneeli. Euroopa tasandil on tarvis äh, ühehäälsust, hetkel Malta aga blokeeris parlamenti raportöörina selle konventsiooni teemal. ma tõesti loodan, et meil õnnestub ummikseisust välja tulla. millised on komisjoni järgmised sammud, et leida lahendust sellele olukorrale? ja viimaks Äh, võib-olla hea lahendus oleks ähm, korraldada ametlik visiit Maltale. ka teie, Euroopa Parlamendi liikmed, selleks, et ähm, kohtuda Malta spordiministriga, küsida ähm, võimaliku lahenduse kohta ja minu arvates üks liikmesriik ei tohiks saada blokeerida kogu protsessi, eriti kui me tahame võidelda äh, mängude mm, kokkuleppimise ja muude pettustega. jah, väga tähtsad küsimused, palun, härra volinik. aitäh, ma kindlasti tahan suurendada pro-, spordiprogrammi eelarvet ja te teate, et ma isiklikult äh, väga soovin tugevdada spordi nähtavust Euroopa tasandil ja eeskätt nii-öelda rohujuure tasandi spordi puhul, sest minu arvates see on väga oluline ühtsuse loomisel, solidaarsuse tugevdamisel Euroopa tasandil. ma ei saa praegu välja käia konkreetset numbrit, aga tahaksin spordieelarvet tõsta proportsionaalselt Erasmuse eh, üldise kasvuga. Kok-, mängutulemuste kokkulepped, ma olen mõelnud, et korraldada nii-öelda soovijate koalitsioon, need riigid ja loomulikult Euroopa Parlamendi liikmed, kes toetavad ratifitseerimist selleks, et äh, avaldada survet Malta võimudele, see on küll selline nii-öelda mitteametlik, pehmet liiki surve, aga muid ametlikke hoobasid mul selle jaoks ei ole. jah, see oleks hea algus. kui teised kakskümmend seitse algust teeksid. jah, me võime võib-olla niimoodi ka võita selle konventsiooniga, kui äh, spordiprogramme niimoodi edasi tulevikus juhitakse, nagu muude projektide puhul tavaks on ja väga palju raha liigub seal. ja absoluut, suhtumine. Kollegin Pasko. Kolleg Pasko. Köszönöm szépen az elmondottakat, illetve... Suur tänu. Suur tänu selle eest, mida ütlesite. möödunud nädalal Strasbourgil täiskogul rääkisime me õppe moderniseerimisest. see oli väga hea arutelu, me võt-, võtsime heaks kiita raporti ja volinikki nägi, et väga suur huvi on selle teema vastu. ja kõik äh, elemendid meil õnnestus raportisse sisse panna, äh, mis komisjon ka välja pakkus, äh, pädevused ja muud prioriteedid kõik see muutis teksti väärtuslikumaks ja meil on nüüd hea meel ka selle üle, et Erasmus saab korraliku rahalise katte ja ma loodan ka, et kõik see ära kasutatakse. aga ma tahtsin tõstatada järgmise teema, nimelt keelediplomite vastastikune tunnustamine. kas selles valdkonnas on mingit edasiliikumist märgata, kas on uusi ettepanekuid tulemas? kuidas jah, tagada, et ka vähemuskeeltes diplomite vastastikune tunnustamine komisjoni tegevusväljas oleks? kuidagi vähemuste keeli rohkem esile tõsta, me elame ju mitmekesises Euroopas. palun, härra volinik. Thank you very much, well multilingualism is a. suur tänu. rahvusvähemuste keelekasutus on väga tundlik teema ja Euroopa Komisjon on alati olnud väga ettevaatlik selle küsimusega seoses äh, oli mitmekeelsuse eest äh, vastatav kunagi eraldi volinik, aga nüüd ma arvan, et see on nii-öelda mm, alaväärtustatud valdkond minu portfellis kahjuks. nii et me uurime Erasmus programmi ja mitmekeelsuse projekte et kuidas tõsta mitmekeelsuse profiili ja auväärne parlamendiliige ilmselt teab, et on äh, kodanike äh, algatus, mis äh, kolleegiumi ette on õige pea jõudmas. kui allkirjad saavad valideeritud, siis ähm, on võimalik Äh, esitada ametlik algatus komisjonile juba aasta teises pooles. nii et äh, ma usun, et selle küsimusega tegeleme õige pea. aga kuni selle hetkeni Erasmus ja Erasmuse programmid äh, saavad pakkuda lisarahastamisvõimalusi mitmekeelsusele. mis puudutab diplomite automaatset tunnustamist, ülikoolidiplomid, kursused, ainepunktid, see on üks Euroopa haridusruumi prioriteete, sätestada nende ametlike dokumentide vastastikune tunnustamine ja meil on ka olemasolev Euroopa vahend Euroopa ainepunktide üleviimise ja tunnustamise süsteemi ja kvalifikatsiooni raamistik aga põhimõtteliselt on liikmesriikide otsustada, kuidas oma süsteeme harmoneerida ja vastastikku tunnustada üksteise dokumente. positiivne signaal on aga selles, et viimasel haridusnõukogul liikmesriigid äh, kõik täielikult toetasid nende dokumentide ametlikku tunnustamist, nii et äh, tulevikus ilmselt õnnestub luua see süsteem Euroopa tasandil, aitäh. ja, allerdings... suur tänu. jah, Erasmuse tudengitelt saame kogu aeg tagasi sidet. see ja Erasmuse ähm, semestri jaoks on ka see tunnustamine üks eeltingimusi, aga isegi seal äh, ei toimi see alati. mitte alati ei tunnustata küpsustunnistusi ja haridust tõendavaid dokumente. nii et vaatamata kõigile ilusatele sõnadele on praktikas asi üsna keeruline ja see on, valmistab suurt frustratsiooni äh, õpilastele, äh, kui nende tõe, tunnistusi ei aktsepteerita vastuvõtvas riigis, ehkki seda on lubatud. härra Sver. suur tänu. Äh, austatud volinik. Ähm, mäletate, äh, kuidas, äh, kuidas oli siis Äh, kui teie volinikuks saite, äh, oli väga palju ebakindlust, äh, programme muudeti ja lõpuks kujunesid välja uued programmid, seega tänan teid teie meelekindluse eest, suure töö eest, te olete head, head tööd teinud oma portfelli teemadega Erasmus pluss eh, vajab rohkem vahendeid, te tegite ettepaneku eh, topeltrahastamiseks. Eh, rahva, siin rahvaesindajad soovivad võib-olla isegi veelgi enam vahendeid, sellepärast et jätkuvalt on nõudlus selle programmi järele suurem kui pakkumine aga minu küsimus puudutab nüüd Brexitit. vaatamata Brexitile suutsite te äh, konsensusele jõuda komisjonis ja suurendada äh, rahastamist, aga äh, mis juhtub Ühendkuningriigis õppivate noortega pärast Brexitit? kas on olemas mingisugune kokkulepe? et ma ei tahaks näha, et noored eh, satuvad kuidagi ebasoodsasse olukorda Brexiti tõttu ja nende liiklus väheneb. suur aitäh, meie oleme valmis igasugusteks lahendusteks, kõik sõltub Ühendkuningriigist endast. Ne-, nemad ise otsustavad, millised on läbirääkimispositsioonid ja meie võime kõike arutada ja võime leida ka üheskoos hea lahenduse, kui Ühendkuningriigi valitsus seda soovib. tõesti otsustab ära lõppude lõpuks. tänan. This is the problem that they don't know what they want. probleem on selles, et nad ei tea, mida nad ise tahavad. Luigi Morgano on järgmine, palun eh,. Io mi concentrerò eh.... suur tänu. mina keskenduksin ühele teemale. härra volinik, te nimetasite siin ambitsioonikaid eesmärke. nüüd üks äh, suuri võimalusi, äh, mis meil on, on programmis Horisont ja just teadusuuringutes ja mina olen selle teema raportöör ja ma tean, et väga oluline on teada nüüd, millised muudatused meid ees ootavad tulevikus. me suhtume positiivselt sellesse, et sada miljardit eraldatakse uuele raamprogrammile aga võrreldes siis ülemaailmsete arengutega e, ja suurte välja, globaalsete väljakutsetega e, võib-olla polegi see piisav. nüüd e, komisjon on kursis Euroopa Parlamendi seisukohtadega, me tahaksime sünergiat tekitada erinevate programmide vahel, Horisont Euroopa ja Erasmus ja Loov Euroopa ja nii edasi aga ma tahaksin veel lisada seda, et ähm, kultuuri äh, tegelikult ei ole poliitiliseks prioriteediks peetud, äh, vaatamata sellele, äh, milliseid jõupingutusi me siin oleme teinud. seega nüüd üldeelarve teist, nii-öelda teise samba jaoks, äh, ühiskonna konkurentsivõime tõstmise jaoks on, on suurenenud, aga kui meil on äh, aga meil on veel viis klastrit, äh, mille rahastamine ei ole sugugi tasakaalus. näiteks üks klaster kannab nimetust kaasav ühiskond kaheksa miljardit ei ole selleks piisav. tahaksin tagasi tulla siin tagasi digitaliseerimise, kultuuripärandi ja kultuuripärandi säilitamise juurde, ähm, kasutades uut tehnoloogiat, uut info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kõige selle puhul on jäänud mulle mulje, et, et me peaksime olema palju nõudlikumad just nende programmide rahastamise suhtes ja nüüd kokkuvõtteks. tegemist on ju finantseerimisega, programmi finantseerimisega, mis annab tõelise lisaväärtuse näiteks äh, Marie Curie ja veel sarnased äh, programmid vajavad tõsist toetust. ma olen nii range sellepärast, et see on ka õigluse küsimus et kõik saaksid ühepalju kõneaega. jah, isegi kui midagi jääb siis e, küsimata. härra volinik, palun. Thank you very much uh,. I, I up-. suur tänu. ma tõesti, ma, ma, ma saan ainult nõustuda teiega. ma täiesti nõustun. Euroopa Komisjon uh, lähtus sellest, kui palju liikmesriigid soovivad Euroopa Liidu eelarvesse sisestada. kui te isiklikult suudaksite liikmesriike veenda selles, et nad peaksid palju suurema summa eh, sisestama Euroopa programmidesse, siis mina kahel käel toetan seda eelarve kasvu ja, ja veelgi suuremat eelarve kasvu. minu portfell saab tegelikult kasu Horisont Euroopast, sest Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut, Maris Klodovska-Curie meede, teadusuuringute ühiskeskus, kõik on osaliselt Horisont Euroopa rahastatud ja seda saab kasutada nii kultuurikoostöö edendamiseks kui ka hariduskoostöö edendamiseks, näiteks teadusuuringute ühiskeskus. Itaalias muide oli Milanos äh, üks näitus selle kohta ja siis oli Roomas näitus, kus näidati, et teadusuuringute ja kultuuri ja hariduse vahel on seosed. me tahaksime neid seoseid palju paremini ära kasutada tulevikus, tänan ma tänan. Jana Rodriguez. suur aitäh. suur tänu, härra volinik, väga tore, et te tulite täna meie komisjoni. mida eh, te arvate nendest kärbetest, mis on tehtud Ühtekuuluvusfondi ja kas sellel on mingi seos ka sellega, et raha läheb nüüd rohkem kultuuri ja haridusse? kui me kõneleme regioonidest, siis äh, erinevatele piirkondadele sugugi sarnased võimalused, näiteks minu koduriigis on vähendatud vahendeid seitsme protsendi võrra, see on meie riigile halb. aga te mainisite, et noorte tööpuudus väheneb. Portugalis on see vähenenud kümne koma ühelt protsendilt seitsmele protsendile, aga meil on ka ääremaad Portugalis ja seal on tööpuudus väga kõrge. Madeira näiteks Asoorid, aga Prantsuse Guineal on samuti väga äh, tõsine olukord. kas te äh, kavatsete kuulda võtta meie, meie soove äh, pöörata eritähelepanu kaugematele piirkondadele, et toetada noorte ja loovisikute mm, mobiilsust. kujutage ette, äh, Madeirast tulla äh, emamaale, see maksab juba, juba see lennupilet maksab viissada eurot. kas saaks kuidagi mingit äh, sorti positiivset diskrimineerimist rakendada? sama puudutab ka nende piirkondade teadusuuringuid, ma ei tea, mida on nende heaks ära tehtud neli miljonit näiteks kõige äh, kaugematele piirkondadele. seal on kümme riiklikku inform-, äh, ülikooli, aga kui kõik see ära jagada kaugemate piirkondade vahel, siis kõik saavad ainult näpuotsaga. kas te saate garanteerida, et õpetajakoolitus puudutab Äh, mitte ainult äh, uusi tehnoloogiaid, vaid puudutab ka õppemetoodika arendamist kui sellist yes, uh,. volinik, jah, tõesti. maaareng ja kaugemate piirkondade areng on minu üks suurimaid muresid ja just hariduspoliitikas ka. osaliselt on tegemist siis äh, taristunõuetega, mõnikord need et äh, haridusasutused või siis kultuuriasutused äh, asuvad äh, väga kaugetes piirkondades ja, ja neil, neil lihtsalt ei ole kõiki võimalusi. ja me tahaksime regionaalpoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, maa arengupoliitika, hariduspoliitika instrumente kasutada nii ära, ühendades neid, et, et, et nad saa-, et saaks Eh, infrastruktuuri, taristust ja ka tehnoloogilisi võimalusi ääremaadel parandada ja samuti tahaksime ka eh, nende piirkondade atraktiivsust tõsta noorte jaoks. praegusel hetkel käivad läbirääkimised kõikehõlma poliitilise instrumendi üle, millega saaks siis kõiki neid äh, väljakutseid siis lahendada, kombineerides hariduspoliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat, maaarengu poliitikat. Ähm, tahaksime, et äh, elanikkond ja, ja haritud elanikkond jääks ka ääremaadele. nüüd siis äh, ka õpetajakoolitusest ja teil oli õigus, aga ikkagi rõhuasetus on see, sedapuhku tehnoloogial. Portugalis näiteks sattusin kõnelema ühe soomlannaga ja tema rääkis mulle nii. tal oli kaks last ja tema siis võrdles Portugali ja Soome haridussüsteeme. Äh, mitte ülesehitust, vaid suhtumist, näiteks õpetajate ja vanemate suh-, äh, suhteid, need olid täiesti, täiesti erinevad. me peaksime neid kuidagi arvestama me peaksime delikaatselt suhtuma sellistesse asjadesse, aga noh, ilmselt on ka metoodika puhul midagi ühist ja sarnast ja ühine nimetaja. metoodikat muidugi võib ka ühtlustada tulevikus, võib püüda. ma tänan, härra volinik. väga huvitava ja põhjaliku arutelu eest, mida me pidasime teiega viimased poolteist tundi. omalt poolt ma tahaksin ka mõned märkused teha jah, te siin kiitsite seda, et kõik veebilehed Euroopa Liidus kes, äh, kes Erasmusest räägivad, teevad seda kõigis kahe, kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes. jah, nii see praegu on, aga ma loodan, et me ei pea jälle sellega algusest peale hakkama järgmine periood. minu praktikant nägi natuke vaeva ja vaatas eh, just eh, neid valdkondi, mis on meie komisjoni jaoks eh, huvipakkuvad ja leidis väga palju selliseid veebilehte, kus ainult pealkirjad on tõlgitud, aga samas vormid, mis täita tuleb Erasmuse toetuse saamiseks, tuleb ikkagi täita ühes keeles. jah, need on ju programmid inimeste jaoks ja inimesed peavad kõigepealt ka saama avaldusi esitada, need peavad olema lihtsad ja ennekõike peavad need avalduse vormid olema kättesaadavad Euroopa Liidu ametlikes keeles. jah, ei saa muidugi väikeselt spordiühingult nõuda, et kui taotlus Erasmus pluss programmile esitatakse eh, spordivallast ja tegu on ainult kahe tuhande äh, euro taotlusega, siis loomulikult äh, ei pea seda ilmtingimata kõikides keeltes olema, piisab sellest, kui ta on äh, inglise keeles väike noorsooühing, kultuurialgatus, kes ka tahaksid osaleda Euroopa Liidu programmides ja siis selgub, et see, mida nad ähm, saavad infona, on ainult inglisekeelne või ainult pealkirjad on äh, tõlgitud. teine lugu on, kui tegemist on horisondi, horisont kaks tuhat kakskümmend programmidega ja teadusuuringute programmidega ja nii edasi nii et panen teile südamele, teie talitused, palun seiske hea sellest, et need programmid, mis on noortele, eh, kultuuritöötajatele, kodanikele, et need tõesti informatsioonide programmide kohta oleks kõikides keeltes ja oleks juurdepääsetav hõlpsasti. ja meid siin võime loobuda programmidest rääkimisest, kui inimesed ei saa äh, Äh, hõlpsasti juurde pääseda nendele programmidele. nii et see peaks olema teie prioriteetide nimekirjas esikohal ja ei peaks järgmises perioodil jälle kõik algusest peale hakkama ja viis aastat selleks kuluma. seiske hea selle eest, et kõikjal oleks nii, et kõik kakskümmend neli ametlikku keelt öö, äh, äh, oleksid esindatud ja see, et me tulevikus kõike kolme keelt hakkame rääkima, see on ikkagi ilus, aga paraku olukord selline veel ei ole ja sellepärast meil on vaja juurdepääsetavust kõikides keeltes parandada. ja oleksin teile väga tänulik, kui te selle kallal veel töötaksite, vaataksite, kus veel ei toimi ma arvan, et järgmistel nädalatel ja kuudel peame veel väga palju arutelusid üksikute programmide üle. hommegi toimub meil arutelu talitustega Loova Euroopa ja Erasmuse üle. ja meil seisavad ees ka arutelud liikmesriikidega ja kindlasti me võitleme kõvasti selle eest, et üks või teine programm saaks rahalisi vahendeid juurde. ja et ka liikmesriigid rohkem panustaksid, sest me arvame, et programmid on seda väärt, et neid rahaliselt toetada ja rohkem Euroopa Liidu vahenditest ka neile <clears throat> võimalusi leida ja kolmekordistada oleks vaja Erasmus pluss eelarvet. see oli meie soov ja me ei kavatse sellest nii hõlpsasti loobuda. ja kui te, ma usun, ka komisjonil midagi selle vastu, kui me liikmesriikidega selle teema tõstatame ja kui rohkem selle tulemusena raha saab olema käsutada. ja loove Euroopa puhul samamoodi, vaatame, kuidas see meil õnnestub ja kuidas arutelud edasi kulgevad. igatahes praegu suur tänu teile, et tulite. suur tänu nende algatuste eest, mida te olete esitanud Euroopa haridusruumi kohta. ja ma usun, et õnnestub veenda ka liikmesriike, et ei ole tarvis hakata jälle eh, karjuma, et et subsidiaarsuse kallale minnakse, et käed eemale sellest valdkonnast. meil on auahned eesmärgid, mida me ka üheskoos Euroopa Liidus tahame ellu rakendada. suur tänu teile teie tähtsate algatuste eest. ja nüüd on liikmesriikidel vaja lisaks oma ilusatele sõnadele ka veel tegusid näidata. nii et suur tänu So, dann kommen wir zum letzten Tagesord- ja tuleme viimase päevakorrapunkti juurde täna. ja see on äh, arvamuse eelnõu, mis puudutab vähemustega seotud miinimumstandardid Euroopa Liidus. tegemist on mm, libe äh, algatusraportiga mis käsitleb miinimumnorme vähemustel Euroopa Liidus ja meie oleme vastavalt artiklile viiskümmend neli olnud, tahtnud kaasatud olla, paraku meil see ei õnnestunud. aga libe oli valmis sellele vaatamata tegema meiega tihedat koostööd ja ma loodan, et nad tõesti ka täidavad oma lubaduse ja Andrea Postkoor on meie raportöör ja saab ka kohe sõna ja muudatusettepanekuid eh, enam eh, muudatusettepanekud saab aset esitada kahekümne teise juunini kell kümme ja hääletus siin komisjonis toimub meil kahekümne neljandal septembril. Äh, suur tänu, mul on hea meel selle üle, et äh, õnnestus see, et ka meie saame panustada selle äh, raportisse. meil on väga oluline see teema meie jaoks ja koos libe algatusraportiga on tähtis Äh, näidata, et meie äh, on väga tähtis ähm, teema. hetkel me ei räägi uute vähe, uutest vähemustest, vähemustest Euroopas sisserännanutest niivõrd, kuivõrd traditsioonilistest vähemustest. Äh, need moodustavad viiskümmend miljonit ja paraku ei ole piisavalt tähelepanu traditsioonilistel vähemustel Euroopa Liidus. aastal kaks tuhat kolmteist koostati raport, veel varem aastal kaks tuhat kolm Ebneri raport oli. ja nüüd on tõesti päramine aeg koostada uus aruanne, kus juba sihipäraselt eh, tegeleda eh, vähemuste teemaga ja nende äh, keeleteemadega. jah, paraku mahult äh, on alati sellised ettepanekud piiratud ja kõiki kirja ei saanudki panna, mida me tahtsime, nii et hiljem me teeme veel juurde muudatusettepanekuid, siis me saame lisada uusi aspekte, aga minu jaoks on tähtis see, et Euroopa Liidu Äh, õiguses ei ole ühtset määratlust selle kohta, et kes on siis need traditsioonilised rahvusvähemused. Äh, ja ühtede jaoks ei ole see mingi probleem, leitakse, et nii ongi parem. Äh, nii saab tõlgendada erinevalt seda vähemuse mõistet, igaüks saab seda tõlgendada nii nagu soovib, aga mina leian, et siiski oleks vaja ühte, ühte kindlat määratlust kui me tahame ühtlustada äh, Euroopa Liidu õiguse tasandil. ja see seondub sellega, mida ütles härra volinik, äh, et Euroopa Liidu tasandil peab ka tegelema rahvusvähemuste õiguste kaitsega mina lähtusin Euroopa Nõukogu määratlusest ja teisest punktist te saate lugeda, kuidas äh, nemad on määratlenud äh, rahvusvähemused, aga tähtis on, et me ei pea siin midagi uut välja mõtlema. Euroopa Nõukogus on kõik äh, hästi sõnastatud. on raamkonventsioon rahvusvähemuste kohta ja Euroopa regionaalsete vähemuste õiguste harta meil. ja kõik see eh, on vaja üle võtta Euroopa Liidu õigusesse ja liikmesriikidel siis jõustada. nii et siin räägitakse, et liikmesriigid ka saavad selle raamdokumendi ratifitseerida ja siis üle võtta. teine teema on Kopenhaageni kriteeriumid. mitte kõik liikmesriigid ei ole veel liitunud nendega ja tähtis on samas, et vähemuste õigusi siiski kaitstaks, aga kui kõneks on vanemad liikmesriigid, siis nende üle ei toimu mingit seiret praegu ja sellepärast on tähtis, et võetaks kasutusele kontrollimehhanism. võib-olla ametisse nimetada lausa raportöör, kes eh, koostab igal aastal aruande selle kohta, kuidas eh, kaitstakse Euroopa Liidu liikmesriikides rahvusvähemusi ja kuidas järgitakse vastavaid norme. nüüd, mis puudutab puudutab meedia kasutamist ja haridust ja kultuuri, siis äh, see, mis siin kirjas on, äh, äh, ei ole sugugi täielik, sest teema on väga mitmetahuline, me tahame hiljem veel geoblokeerimisest, asukohapõhisest piiramisest rääkida, kuidas tagada, et kõik saaksid vaadata näiteks spordiülekandeid oma emakeeles kuidas saab emakeeles pöörduda avaliku halduse asutuste poolde. ja kui äh, tõesti plokina, grupina elatakse mõne liikmesriigi omavalitsuse territooriumil, siis peab saama ka oma haldusasju emakeeles ajada. aga ma usun, et kolleegid tahavad veelgi täiustada minu ettepanekut. jah, nüüd saavad sõna variraportöörid

meil on küll vähemusrahvaste harta, aga meil on isegi kohustus kommenteerida äh, vähemuste olukorda. Nende, rääkida nendest inimestest, kes on Euroopa Liidu territooriumil vähemuses. me peaksime oma jõupingutusi äh, kahekordistama selleks, et äh, ka need inimesed oleksid ühiskonda kaasatud ja seetõttu on oluline et liikmesriigid ka võtaksid teatud meetmeid, tagamaks nende vähemuste kultuurilised ja keelelised õigused. ja mitte ainult, nad peaksid olema proaktiivsed ja aitama edendada vähemustel oma kultuuri ja kultuuripärandit ja kõiki neid väärtusi, mis neil on. raporti projekt Äh, libekomisjonist äh, räägib äh, sotsiaalsetest suhetest ja haridusküsimustest. loomulikult need küsimused on olulised kõnealustele vähemustele tähtis on tähelepanu juhtida ka kohalikele meetmetele, meetmetele, mida võetakse koha peal, sest nendel on kõige suurem mõju kohapealsele elanikkonnale, sealt tuleb alustada, tuleb kaasata ka äh, äh, finantsasutused ja äh, motiveerida meetmete võtmist, et leida selline tasakaalustatud lähenemine küsimusele äh, siin on kõneldud Ähm, vähemuste kaitsest, ilma piiramata õigust assimileeruda ühiskonda ja ilma iso-, isoleerimata vähemusi laiemast Euroopa kogukonnast. et räägiksime siis nendest poliitikatest, mida meil on vaja kujundada, haridus näiteks, sooline võrdõiguslikkus Euroopa Komisjon võiks teha ettepaneku või tulla välja keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse algatusega. mina igal juhul toetan raportööri, tänan. Jill Evans, bitte. Jill Evans, palun. jah. Thank you, chair um,. I can be quite. aitäh, võin teha üsna lühidalt, sest tahaksin tänada raportööri ja siin on suurepärased soovitused, mis libe raportit täiendaksid. see, mida te ütlesite iga-aastase järelevalve kohta, on väga oluline. ja kui me tahame iga-aastase monitooringu raportit siis me pidevalt jälgiksime, mis toimub. see küsimus on minu jaoks oluline, sest ma esindan Walesi, mis on kakskeelne umbes, umbes kakskümmend protsenti inimestest räägivad Walesi keelt. meil oli Walesi keele seadus ja see on olnud väga olulise tähtsusega äh, vähemalt keele rääkijate kaitseks. see hõlmab ka avalikke organeid, aga mitte eraettevõtteid sellele vaatamata on tegemist hea mudeliga et ma arvan, et me peaksime eristama mitteametlikke keelte rääkijaid nagu võltsi keele rääkijad ja rahvusvähemusi, sest äh, olukord on erinev. Neid tuleks äh, näha paralleelselt. ja samuti digitaalne lõhe, mm, mille üle me hääletame minu raportis homme ja ka, kui oluline on viide vähemustele Erasmus plussis ja loovas Euroopas, ka seda arutame homme. tervitan viidet meediale, sest meedia mõju on samuti väga suur tänapäeval, nii et ma olen teinud nende asjadega seotud muudatusettepanekuid, aga üldjoontes leian, et arvamus on väga hea suur tänu. nüüd veel on sõnasoove. Julie Ward, kõige rohkem kaks minutit um,. I just wanted to ask tahtsin küsida viipekeele kohta. arvan, et on äärmiselt oluline, et kõik mõistaksid, et mitte kõik ei suuda kõne kaudu suhelda ja viipe keelt tuleks samuti tunnustada ametliku keelena ja tuleks teha rohkem pingutusi, et julgustada inimesi õppima viipekeelt. ma tean, et kui noortele äh, juba varajases elus pakkuda viipekeeletunde, siis nad naudivad seda. see on füüsiline keel, äh, selle õppimine on lõbus, ma olen BSL-i äh, kõneleja ise ja mis oli minu jaoks tõesti väga kasulik, kui teha tööd inimestega, kellel ei ole suulise keele oskust, siis see on väga oluline. kurtide jaoks on ka väga oluline tõstatada teema nende keeles, see on nende keel ma ei tea, kas te olete sellega arvestanud või kas see jääb üldse käesoleva raporti reguleerimisalasse, aga ma arvasin, et see on oluline küsimus, mida tõstatada, aitäh. Questo, eh, sì, grazie. Questo è un tema molto interessante e apprezzo la relazione della collega. see oli väga huvitav, ma arvan, et äh, me peame vaatama, kui palju on olnud keelelist edasiminekut Euroopas. Need meetmed mõjutavad vähemalt viiteist protsenti elanikest. ja on tõsi ka see, et Lissaboni leping pani meid astuma sammu edasi, kultuurilise mitmekesisuse teema tõusis päevakorda ja ka võimalikud rikkumised ja artikli seitse menetlus, aga kui meil on ka nagu õiguslik alus, et astuda samme Euroopa Liidus, tugevdada keelelist mitmekesisust, siis mm, on ka liikmesriikidel väga konkreetne kohustus, eriti nendel, kes on ratifitseerinud Euroopa Nõukogu konventsiooni, kus on ette nähtud konkreetsed meetmed kahest meie kodanike algatusest on keeldutud, üks oli kaks tuhat viisteist ja mõned soovitustest on väga olulised, näiteks see ja see, et arvestada Euroopa struktuurifondidega. on liikmesriikide kohustus kinni pidada sellest, mis on lepingutes ja ka Euroopa Nõukogu konventsioonis Euroopa Liit saaks siin edasi liikuda, näiteks et toetada liikmesriikide tegevusi, et äh, garanteerida neid õigusi? ma tänan, ma vaatan nüüd siin saalis ringi, kas komisjon äkki soovib sõna? proua Pilt räägime siis regionaalkeelte äh, äh, õpetamisest, mõned riigid on tõesti teinud ettepanek, äh, jõupingutusi. Prantsusmaal on umbes kakskümmend neli vähemuskeelt ja veel ülemere territooriumide siis kanak, mida kõneldakse Uus-Kaledoonias, kujutage ette, kui keeruline olu on olukord mõne, mõnesid kasutatakse igapäevaselt, mõnesid noored enam ei kasuta kohta äh, on läinud riigikeelele üle ja tuletan teile meelde, et liikmesriigid ei ole sugugi kõik Euroopa vähemuskeelte hartale alla kirjutanud. Prantsusmaa näiteks pole teinud seda, Itaalia pole seda teinud, seega siin tekstis tuleks meenutada, et liikmesriigid peavad ise otsustama, milliseid keeli kasutada ja kahju, et siin keeles ei ole Euroopa Liidu äh, pädevusele viidatud otseselt ja et pole Euroopa Liit pädev äh, vähemuskeelte küsimuses. tänan! Vielen Dank ma tänan. proua Poskuur siis veel kord. ma tänan. tänan toetuse eest ja heade sõnavõttude eest. alustan lõpust. jah, meiegi leiame, et on oluline, et liikmesriigid saavad otsustada et eh, mis, kes on need vähemuste territooriumil ja mis keeli nad räägivad. ei saa siin mingit ühtset lähenemisviisi, aga on võimalik kesktee leida, kui eh, kahjuks mikrofon lülitus välja tuleb eristada äh, neid inimrühmi, kas, kui suur on see rühm, kas on tegemist piirkondliku vähemusega või rahvusliku vähemusega. meil on vaja oma suunised sõnastada, et kuidas ikkagi sellist ühetaolisust rohkem saavutada hindamisel ja tähtis on, et need inimrühmad ei oleksid isoleeritud ja tuleb neid ka tähele panna. ja luua tingimused, et kõik keeled oleksid kasutatavad, et kõik saaksid oma emakeeles rääkida ja siin on tähtis roll kohalikel omavalitsustel. on tuua väga palju häid näiteid selle kohta, mida kõike annab ära teha kohalikul tasandil. kui mõnes piirkonnas, näiteks nagu Tiroolis elab mitu äh, rahvuskildu üksteise kõrval, siis peab olema ka võimalus eh, igapäevaselt äh, kasutada oma emakeelt. ja need on otsused, mida langetatakse koha peal. seda ei pea otsustama liikmesriigi tasandil. jah, vähemuskeeled tuleb tagada nende kaitse paremini kui praegu ja nüüd kas sellest kõigest eh, rääkida siin dokumendis või mitte. Eh, kui te leiate, et see on vajalik, siis me saame selle siia panna. Eh, ja kuidas äh, ami, amit még fontos ebben a, e, ebben a véle- ja viipekeel, jah, võib-olla panna see siia sisse, kui te sellise ettepaneku teete. ja e, samas tuleb meeles pidada, et Euroopa Liit tugineb subsidiaarsuse põhimõttele ja e, kõik, mida me välja pakume, me pakume lähtudes sellest põhimõttest, me ei taha kellegi pädevusse sekkuda. aga on ka ekstreemseid juhtumeid, kus liikmesriigid ei kaitse piisavalt oma vähemusi ise. ma ei taha siin hakata nimesid nimetama, et taha kedagi solvata. ja mõnikord lähevad sellised juhtumid lausa Strasbourgi kohtusse välja. ja leitakse, et liikmesriigid ei täida oma kohustusi. siin peaks olema automaatne mehhanism selle vastu. jah, tuletan meelde, et kahekümne teise juunini kella kümneni saab muudatusettepanekuid teha, nii et soovin edu raportöörile ja variraportööridele ja kahekümne neljandal septembril toimub meil hääletamine ja nii palju siis tänaseks. soovin kõigile veel ilusat õhtut ja homme kell üheksa kohtume siin jälle, siis on meil hääletus, aga senini suur tänu, suur tänu tõlkidele, nagu ma lubasin, me oleme varem lõpetanud täna